sellise eesmärgi olemaks valmis äh, paremini kaitsma tulevikus kodanikke selliste terviseohtude eest. suur tänu, äh, proua Tamanaki, sõnavõtt äh, oli viimane sõnavõtt selles küsimuses. hääletame selles küsimuses homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt, aga kallid kolleegid proua Estrela raport tervisealase ebavõrdsuse vähendamise kohta ja sõna saab proua raportöör, kellel on neli minutit aega. suur tänu, härra president. lubage kõigepealt äh, tänada variraportööre nende koostöövalmiduse eest ja nendepoolse panuse eest ja samuti ka äh, sisekaubanduse ja naisõiguskomisjoni arvamuse koostajaid, need olid väga olulised minu raporti jaoks. ebavõrdsus terviseküsimustes on liikmesriigiti väga erinev, see on seotud majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega ning ebavõrdsust võib suurendada ka soolised või kultuurilised aspektid nagu öeldud, tervisealased ebavõrdsused ei ole siis seotud mitte ainult juurdepääsuga tervishoiuteenustele, vaid on seotud ka selliste faktoritega näiteks nagu elamistingimused, kus inimene elab, haridustase, elukutse, sissetulek ja elustiil. vaatamata tõsiasjale, et mõningad edusammud on saavutatud, on kahekümne seitsmes liikmesriigis erinevused eh, siiski suhteliselt suured. vastavalt Eurostatile näiteks aastal kaks tuhat seitse varieerus Euroopa Liidus äh, äh, meeste eeldatav eluiga sünnihetkel liikmesriigid neliteist koma viis, viie aasta võrra, samas kui naiste puhul oli see näitaja kaheksa koma kolm aastat. Äh, see eluiga on otseselt seotud sotsiaalse kuuluvusega ning vaesusega ja kui me lisame sellele ka teised faktorid, mis võivad kaasneda näiteks kas haigustega, mis, mida on põetud äh, lasteaias või pensioniga ja nii edasi, siis kindlasti riskid tervisele äh, suurenevad ja ka ebavõrdsus suureneb tõesti ehm, see, mismoodi on elatud lapsena, mõjutab oluliselt seda, milline on tervis varemas eas ja seega tuleb leida lahendused kõikides faasides. tänane majanduskriisi kontekst teeb asjad aga ainult hullemaks täiesti selge on see, et majanduskriis on oluliselt mõjutanud tervishoiusektorit paljudes liikmesriikides nii nõudluse kui ka varustatuse küsim-, osas Ehm, mis puudutab tarnet, siis eh, tervishoiusektoris kindlasti teenused eh, võivad kallineda ning eh, teisalt vähenevad siis ka võimalused, et inimesed saavad pöörduda tervishoiutöötajate poole ja majanduskriis näitas seda, et inimahnusel ei ole piire ja majanduskriis ainult on suurendanud rikaste ja vaeste inimeste vahelist tervisealast ebavõrdsust ning võib-olla on, on selles ka aga midagi positiivset, võib-olla me võiksime nüüd tuua sisse julged äh, meetmed selle ebavõrdsuse vähenemiseks vähendamiseks, kui me äh, praegu aga midagi ei tee, põrkume tagasi selle väljakutse eest, see ebavõrdsus ainult suureneb. me teame seda, et ebavõrdsed ühiskonnad on üldiselt ebastabiilsed on liikmesriike, mis on oma majandus äh, taastamise kavadesse äh, kaasanud äh, ka majanduskriisi mõjude leevendamise kavad tervishoiusektoris, nad on investeerinud infrastruktuuridesse, nad üritavad optimeerida rahastamist ning on ümber struktureerinud oma tervishoiuteenuste sektori. on ülioluline, et ebavõrdsuse vähenemine kujuneks prioriteediks kõikides, kõikidel poliitika tasanditel. nii et ma tervitan soojalt komisjoni ettepanekut, kuid siiski tahaksin välja tuua mõned elemendid ka oma raportist, eriti need, mille eesmärgiks on keskenduda rohkem vaeste inimeste vajadustele, keskenduda näiteks ka ebasoodsamas olukorras olevaid sisserändajaid, eriti neid, kelle Äh, viibimine Euroopa Liidu territooriumil on, territooriumil on legaliseerimata, tooksin välja riskigruppidena ka vaesed ja eakad ja puuetega inimesed ning äh, kindlasti majanduskriis on suurendanud probleeme tervishoiusektoris, kuid äh, täna tuleks kindlasti rohkem tervishoiu infrastruktuuridesse investeerida, et parandama peaks olukorda naiste ja, vabandust, lapseootel naiste ja laste jaoks peaks kasutama selleks ühtekuuluvusfonde ja tõukefonde ning peame kasutama kõiki meetmeid, et selle ebavõrdsusega võidelda, me peame üles ehitama õiglama tuleviku Euroopa kodanike jaoks. Tenemos... suur tänu, proua Estrela. meil on üheksa sõnavõtusoovi ja teeme nii nagu eelmise arutelu puhulgi arvatavasti on see kõik äh, seotud ka rahvusvahelise naistepäevaga, et äh, meil äh, enamik sõnasoovijaid on naised ja ainult üks mees. esimesena saab sõna proua Roitova ja kõik saavad sõna üheks minutiks, palun. tänan, president, daamid ja härrad me oleme viimastel aastatel aktiivselt toetanud innovatiivset äh, tervishoidu ja ma toetan seda raportit, mis äh, pöörab tähelepanu haavatavatele elanikkonna rühmadele. ka siin raportis on puudu lähimuspõhimõtte mainimine ja punktis kakskümmend viis mainitakse aborti, see peaks olema küll äh, sündimuse reguleerimise meetod ja mõnedes teistes punktides äh, räägitakse elu ja erinevustest äh, liikmesriikide vahel, aga need erinevad, erinevused tihtipeale ei tulene mitte konkreetselt tervishoiust, vaid hoopis elamistingimuste erinevusest, mida saab kõrvaldada muude programmide abil. proua Tikau, palun. tänan, president. majandus- ja finantskriis on tugevalt mõjutanud tervishoiusektorit. osad liikmesriigid on otsustanud eh, sulgeda haiglaid, mis eh, asuvad eh, väikestes haiglates või kus on vähe patsiente maapiirkondades peavad äh, inimesed äh, reisima kümneid kilomeetreid, et äh, jõuda spetsialisti vastuvõtule. ebavõrdsus eksisteerib nii liikmesriikide siseselt kui ka liikmesriikide vahel. on vähendatud toetusi mõningatele ravimeetoditele, seetõttu inimesed äh, ei saagi ravi. ebavõrdsus äh, tervishoiusüsteemides äh, paneb nii patsiendid kui ka arstid reisima riikidevaheliselt. proua Figureido, palun. tänan, president praegune säästupoliitika, mis on äh, antisotsiaalne poliitika, kuna investeeritakse vähe avalikku tervishoidu, see kõik äh, veelgi teravdab olukorda tervishoiu valdkonnas. eriti tõuseb just äh, krooniliste haiguste ravi hind vähendatakse ka maksete eraldamist kiirabile, makstakse vähem kinni patsientidele transpordikulusid ja ka minu valimispiirkonnas Portugalis on inimestel järjest äh, nõrgem juurdepääs äh, tervishoiuteenustele. tänan ja proua Zaborska nüüd. ei, proua Sinclair, palun aitäh. aitäh, president. tervishoid peaks olema iga liikmesriigi kõige esmane mure, kuid Euroopa Parlament räägib ikkagi Euroopa ülesest õigusloomest. samas ei näita me ise sugugi mitte head eeskuju kui te käisite äh, hiljutisel Londonis toimunud üritusel, siis äh, räägiti seal ka sellest, milliseid tervishoiuteenuseid äh, saavad Euroopa Parlamendi liikmed, millises ulatuses see kinni makstakse. me kõik teame, et ähm, igal pool toimuvad eelarvekärped, kuid Euroopa Parlamendi liikmete tervishoiukulutused tõusid eelmisel aastal kolmekümne kuue protsendi võrra ja kinni makstakse asju, mida enne ei makstudki. näiteks Ühendkuningriigis antakse äh, naistele kunstliku viljastamise võimalus ainult üks kord, ainult üks kord. ja Euroopa Parlamendi saadikud võivad seda võimalust kasutada rohkem kordi, kõnelejad katkestatakse. aitäh ja nüüd proua Zaborska. suur aitäh, president, lugupeetud proua volinik. iga inimolend on unikaalne sellepärast, et meil kõigil on omad äh, huvid ja omad oskused ja võimed. aga see tähendab seda, et inimesed tegelikult ei ole juba algusest peale võrdsed, kõik püüavad saavutada seda, et nad oleksid paremad, kui nad juba praegu on ja see ongi konkurentsimootoriks samas on kõik inimesed võrdsed selle poolest, et kõik peavad kannatama ja kõik jäävad haigeks ning äh, seetõttu annavadki just arstid, mitte ärimehed, äh, Hippokratese vande, lubades kõiki aidata. see, et me püüame ebavõrdsust vähendada, näitab äh, seda, et me oleme inimesed, kuid abordi kaitsmise selles raportis on vastuolus meie üldiste eesmärkidega. aborti ei peaks rahastatama riigieelarvest. abort ei peaks olema luksuskaup, millest me ei taha loobuda aitäh ja härra Pirello. suur aitäh, president. lugupeetud kolleegid. Euroopa Liidus on tervishoiu valdkonnas vägagi suured ebavõrdsused, sest inimeste ligipääs tervishoiuteenusele sõltub sellest, kus nad elavad ning meil ei ole integreeritud lähenemisviisid tervishoiuteenustele tihti on nii, et probleeme saaks vältida, aga neid ei väldita ning kõige halvemas olukorras on just kõige vaesemad inimesed. me peame tervishoiualase ebavõrdsuse Euroopas kindlasti kaotama, see peaks olema kõige kõrgem prioriteet, me peaksime ühtlustama tervishoiuteenused ja tervishoiupoliitika, nii et kõigil oleks võimalik taotleda võrdset, võrdselt kvaliteetset ravi meil on olnud arutusel direktiiv, meil tuleb arutusele direktiiv, mis puudutab äh, kutsetunnistuste äh, tunnustamist ja see on suurepärane võimalus arutada ka tervishoiuteenust. aitäh ja nüüd härra Kelly. aitäh selles raportis on mitmeid aspekte ja mina omalt poolt tahaksin rõhutada seda, et kõige parem viis kaotada ebavõrdsus tervishoiu alla äh,, tervishoiu valdkonnast on tagada see, et inimesed elasid tervislikumalt. mina ja teised liikmed oleme levitanud Euroopa Parlamendis kirjalikku deklaratsiooni, mille eesmärgiks oleks see, et sada miljonit Euroopa Liidu elanikku aastaks kaks tuhat kakskümmend oleksid sportlikumad, tegeleksid rohkem oma tervise hoidmisega teiseks tahaksin rääkida sellest, et minu riigis on moodustatud uus valitsus Rahvapartei fraktsiooni ja so sotsialistide esindajatest, kes samuti peavad tervishoidu tähtsamaks. see tähendab seda, et patsientidel on nüüd parem ligipääs tervishoiuteenustele ja et tervishoiuteenused on edaspidi vajadusepõhisemad ning äh, me järgime Hollandi eeskuju ja loodame kõige paremat. suur aitäh teile, härra Kelly. ja nüüd äh, proua Karamba. härra president. härra äh, president, proua volinik, teemaks on tervisealase ebavõrdsuse vähendamine ja see on väga ambitsioonikas eesmärk. mul on hirm, et Euroopa Liidu tasandil me hoopiski järgnevatel aastatel, aastakümnetel suurendame seda ebavõrdsust. me ei räägi taandarengust äh, tervishoiusüsteemis äh, ainult, vaid äh, me räägime üldiselt sotsiaalstandardite langetamisest ja me räägime sellest, kus hariduse saamise võimalused on väiksemad. vaesus ja kehv tervis ja kehv haridus, need on kõik omavahel seotud. riigid, äh, mis ei investeeri praegu <clears throat> haridusse, peavad tulevikus investeerima tervisesse rohkem. tänan. ja nüüd äh, proua Antonescu. aitäh tervishoiualane ebavõrdsus on väga suureks väljakutseks, arvestades, et Euroopa Liit taotleb solidaarsust, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, inimõiguste kaitset, võrdseid võimalusi kõigile. see tähendab seda, et tervishoid peab olema Euroopa Liidu poliitika osa ning liikmesriigid peaksid püüdma tervis, tervisekaitse põhimõtteid alal hoida kõikides oma tegevuskavades, kõikides tegevustes, et vähendada ebavõrdsust ja tagada äh, kõrgetasemeline tervisekaitse. ma arvan, et meil oleks vaja indikaatoreid, mille abil mõõta tervishoiualast ebavõrdsust, need indikaatorid peaksid olema võrreldavad, nii et äh, riikide valitsused äh, saaksid vaadata, millist edu nad on saavutanud. ja kuna me soovime tervishoiualast ebavõrdsust kaotada, peaksime välja töötama strateegilise planeerimise mehhanismi ja äh, ametisse nimetama ka rakkerühma, mis tagaks selle, et ähm, arstiks saavad vaid parimad kandidaadid. aitäh ja viimasena härra Luhan. suur aitäh! maailma Tervishoiuorganisatsioon on öelnud, et suitsetamine, alkoholi tarvitamine toovad kaasa seitsekümmend protsenti kõikidest äh, liiga varastest surmadest ja äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend on see näitaja siis selline. on äh, selge, et rahva tervise tase sõltub ennekõike sellest, millised on inimeste elutingimused ja see näitab omakorda, et need tingimused ei ole kõigi jaoks võrdsed. tihti ei ole halb tervis mitte inimese tervisekäitumise või tervisealaste valikute tulemus, vaid on lihtsalt kurb paratamatus. tervishoid peaks olema üheks tähtsamaks prioriteediks kümne kõige tähtsama prioriteedi seas, kuid kui me vaatame kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, mille Euroopa Liit on endale seadnud, siis on seal kirjas strateegilised indikaatorid, kus räägitakse diskrimineerimisest vanuse põhjal. reaktsioon teil la aitäh, me lõpetame debati sellega, et anname sõna äh, proua volinikule, kes vastab raportöörile ja teistele kõnelejatele. palun. komisjon tänab parlamenti selle eest, et parlament on toetanud meie algatust kaotada tervishoiualane ebavõrdsus ning tänab parlamenti ka parlamendi soovituste eest. eraldi soovin ma tänada raportööri proua Estrellat selle eest, kui pühendunult ta on selle teemaga tegelenud. tervishoiualane ebavõrdsus riikide vahel, regioonide vahel, erinevate etniliste, erinevate rahvusvähemuste vahel on äh, probleemiks kõikjal, kõigis liikmesriikides ning paljudes kohtades süveneb see ebavõrdsus veelgi. ma tahaksin sel teemal kõnelda väga avameelselt ja öelda, et alles nüüd hakkame me nägema, millised on majanduskriisi tõelised tagajärjed. ja need tagajärjed ilmnevad just nimelt inimeste tervises ja selles, millised on tervishoiuteenused. paljud inimesed on jäänud töötuteks ja nende ligipääs tervishoiuteenustele on veelgi halvem ja see, selline ebavõrdsus kindlasti süveneb ebavõrdsuse vähendamine on oluline nii kodanikele kui ka Euroopale, kui Euroopa soovib oma majandust taastada. tegemist on äärmiselt raske ülesandega, mida Euroopa Parlamendi raport ähm, ka ütleb. raportis öeldakse samuti, et äh, tegutseda on tarvis mitmel tasandil. raportis antakse ka mitmeid tähtsaid näpunäiteid tuleviku tarbeks. Öeldakse, et äh, tervist on vaja edendada ja kaitsta, et on vaja ennetavaid tervisealaseid meetmeid ning äh, eraldi on vaja tähelepanu pöörata kõige tundlikumatele rühmadele. tähtis on äh, vähendada ebavõrdsust äh, ka selles suhtes, et vähendada, et tagada inimestele ühtlasem ligipääs ravimitele raportis räägitakse ka sellest, et sooline ebavõrdsus toob omakorda äh, kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse, mis muuhulgas tähendab äh, ka ebavõrdset, äh, ebavõrdsust tervishoiu valdkonnas. ma nõustun teiega täielikult. komisjon kavatseb edasi töötada oma tegevuskavaga, et et äh, me saaksime säilitada, saaksime saavutada solidaarsusalased äh, eesmärgid ja sealjuures teeme me koostööd liikmesriikide, erinevate regioonide ja sidusrühmadega. selleks, et meie partnerlussuhted oleksid äh, tõesti toimivad, on liikmesriigid alustanud ühistööd tervishoiualase ebavõrdsuse kaotamiseks ja seda rahastatakse Euroopa Liidu tervishoiufondist siin äh, hinnatakse tervishoiualaseid äh, indikaatoreid ja rahastatakse erinevaid algatusi. me teeme tööd äh, rahvatervise alal, puudutades selliseid teemasid nagu suitsetamise vastane võitlus, parem toitumine ja teised. kuid meie strateegias on ka teisi alasid, näiteks tööhõive, sotsiaalpoliitika, põllumajandus, teadusuuringud ja regionaalpoliitika loomulikult on vaja teha rohkem, kui oleme teinud praegu. aga samas on selge, et muudatused ei sünni üleöö. meil kulub kindlasti mitmeid aastaid, enne kui me suudame saavutada edu, aga kui me teeme koostööd ja me peame tegema koostööd, siis on meil ilmselt võimalik saavutada püsiv edu, nii et kõigil eurooplastel on võimalik elada hea tervise juures, aitäh! suur tänu, proua volinik, sellega on see arutelu lõppenud ning resolutsiooni eelnõu osas hääletame homme keskpäeval. Läheme edasi, kallid kolleegid, palun